demokraatlikud. me soovime, et kodanikud tunneksid ennast Euroopa Liidu keskmes olevat, et nad saaksid rohkem võimalusi aktiivselt osaleda Euroopa Liidu poliitilises elus. suur tänu teile sisuka arutelu eest, hääletus toimub homme kaksteist null null nüüd äh, järgneb ühine arutelu, mis hõlmab nelja raportit. Capulas Santos, Ferreira, Greie ja Fraga Estevesi raportid ja kõigepealt saab sõna härra Capulas Santos, palun härra president, austatud kolleegid. kalanduspoliitika on ääretult oluline, sellepärast et me ei saa täita nõudlust ainult oma kalavarudega. nelikümmend protsenti on kaetud meie kalavarudega see tähendab seda, et meil on kahepoolsed lepingud kolmandate riikidega, mis on meie jaoks väga olulised. ühisel kalanduspoliitikal on positiivsed mõjud ka meie partneritele. Euroopa Liit erinevalt konkurentidest ei vaheta lihtsalt raha kala vastu, vaid me levitame oma väärtusi nagu inimõigused ja kalavarude jätkusuutlikkus. vastavalt äh, lepingutele peavad Euroopa kalapüügilaevad Euroopa Liidu välistes vetes käituma nii, nagu Euroopa Liidu seadused ette näevad, me edendame vastutustundlikku ja jätkusuutlikku kalastamist. oluline on, et äh, Euroopa kalapüügilaevad äh, varustaksid äh, Euroopa Liidu turgu valike toodetega. nüüd me räägime siin lepingust äh, Komori liiduga, mis äh, annaks äh, seitsmekümnele laevale juurdepääsu Komori liidu vetele ja selle eest antakse vastu rahalist toetust kolmsada üheksakümmend tuhat eurot kuuskümmend protsenti sellest läheb kalanduspoliitika toetuseks. samuti näeb see leping ette, et inimõiguste rikkumise korral Komoride liidus on võimalik äh, partnerlusleping üle vaadata. Komori liidus on olnud mitmeid äh, sõjalisi riigipöördeid minevikus, sellest ka see klausel ma tahaksin nüüd siinkohal juhtida tähelepanu mõningatele aspektidele proua Grillier raportis, millega ma ei ole nõus. ma olen nõus ka ühe esitatud muudatusettepanekuga. kalandus ei peaks äh, põhimõtteliselt piirduma kahe liigiga, mille püük keerati komisjoni poolt ära, see puudutas teatud äh, haide liike ja seda kõike olgugi, et äh, teaduslikke aluseid äh, sellele keelule ei olnud. nii et me peaksime ära ootama kõigepealt äh, vastavate Portugali ametkondade teaduslikud uurimused ja keelu lükkama edasi kahe tuhande kahekümnendale aastale. suur tänu, härra Capula Santos ja nüüd härra Ferreira, neli minutit, palun. suur tänu, president, härra volinik. see regulatsioon, määrus kaheksasada seitsekümmend üks paneb paika ühise kalanduspoliitika põhimõtted ning võtab arvesse ka mereõigust. see on oluline instrument kalandussektoris. koos Euroopa Kalandusfondiga on nad kaks peamist instrumenti ühtse kalanduspoliitika elu rakendamiseks. vastu on võetud ka terve rida lisaseadusi nagu seda on ka praegune, mis läbi me üritame saavutada järjepidevust teiste õigusaktidega. kogemused näitavad, et meil on tarvis tagada, et kohaldataks teatud äh, seadussätteid vastavalt uutele vajadustele. niisiis, rakendusala on piiratud ning alles jäävad pea, äh, suur, suurema osa esialgsetest eesmärkidest kuigi eesmärgid jäävad alles, arvame me, et ka edaspidi on vaja sellesse õigusakti sisse tuua uusi muudatusi, mis läbi see saaks veelgi paremini kaasas käia lähitulevikus oodatavate muutustega antud sektoris. arutelud raporti koostamisel olid pingelised ning variraportöörid ja raportöörid väärivad kiitust. muudatusettepanekute osas mainiksin ma seda, mis puudutab rannikukalastute kaitsmist, samuti erinevaid tehnoloogiaid kalandussektoris, nagu näiteks uued arvutisüsteemid, mis läbi on võimalik paremini proove võtta ning parandada kalastamise kvaliteeti. samuti tuleks hakata paremini ko-, korjama ka keskkonnaandmeid sotsiaalmajanduslike andmete kõrval, et me saaksime hinnata ka selle sektori keskkonnamõjusid ning tagada selle jätkusuutlikkus ma tahaksin pöörata antud juhul täie tähelepanu kolmele lisamuudatusettepanekule sellele raportile. järjest enam mõistetakse, et kalastute haldamine peaks põhinema teaduslikel andmetel, mis kogu aeg uuenevad, võttes arvesse kalavarude muutusi. me seeläbi saame me tagada jätkusuutlikkuse. niisiis, peaks olema võimalik suurendada kaasrahastamise määra, kui me räägime haldusest ja teadusandmete kasu-, kasutamisest kalavarude puhul. see ülemmäär peaks olema seitsekümmend viis protsenti. mis puudutab seiret, siis me arvame, et ka siin tuleks suurendada kaasrahastamise maksimummäära. samas peavad jääma paika komisjoni prioriteedid, kui me räägime kaasrahastamise määra suurendamisest loomulikult tuleb kaasata liikmesriigid kontrollimeetmete ellurakendamisesse nende enda vetes. tegemist on kompromissiga, võttes arvesse erinevate fraktsioonide arvamusi, see seitsekümmend viis protsenti siis. seda toetasid meie fraktsioon, kuue ning paljud teised kolleegid teistest fraktsioonidest see näitab, kuidas kõik koos töötades saame me tõesti saavutada konsensuse ka hääletusel täiskogul. suur tänu, härra Ferreira, järgmisena proua Grilje. Monsieur le Président, Madame le Commissaire, mes president, volinik, kolleegid, lubage alustuseks tänada kolleege pühendunud ja konstruktiivse töö eest kalanduskomisjonis selle raporti koostamisel, mis käsitleb äh, Äh, tehnilise ülemineku meetmeid. see raport äh, ärgitas tõelist arutelu pidama ja see on oluline, sest sellega määratakse kindlaks meetmed ja vahendid, mida kalamehed saavad kasutada äh, hõlmatud kalastuspiirkondades. eesmärk on kaitsta kalavarusid ning äh, kaitsta ka noori mereorganisme ja see on oluline kõikide jaoks, sealhulgas ka kalurite jaoks. Äh, alates kahe tuhande kaheksandast aastast on äh, komitees olnud raskusi nende meetmete kehtestamisel kooskõlas nõukoguga, näitab, kui tundlik on see teema, kui kaks institutsiooni olid ainukesed, kes sellega tegelesid. Äh, varem esines samuti määrus, mille, mida muudeti nende üleminekumeetmetega ja see võeti vastu ning selle kehtivust pikendati kolmekümnenda juunini aastani kaks tuhat üksteist kuna nõukogus ei ole kokku lepitud uute ettepanekute suhtes, siis on ettepanek lihtsustada ja muuta selgemaks need eeskirjad, arvestades ka äh, kalanduspiirkondade eripära. Äh, kuid äh, nende dokumentide sisu on edasirend ja pärast Lissaboni lepingu jõustamist on nüüd kaasotsustusmenetlus käivitunud ja parlamendil on oluline roll selles ja me üritame luua silda ühelt poolt äh, äh, kalastajate ja teiselt poolt seadusandjate vahel. mina esindan ühte sadamalinna ja ma tean, et äh, kalurite on suur umbusaldus ühtse kallanduspoliitika vastu. ja seetõttu on suureks väljakutseks saavutada lepitus nende osapoolte vahel selleks, et tagada selles tegevusvaldkonnas hea majandus ja korralik sissetulek kaluritele ja teiselt poolt kaitsta kalavarusid ja võimaldada neil uueneda. ja nüüd on käivitunud arutelu ühise kalanduspoliitika üle ja me peame tagama selle, et kalurid, tarbijad ja seadusandjad ja ka teadlased on kõik kaasatud kvootide kindlaksmääramises ning selle tegevusvaldkonna põhimõtete selgitamisel ja selleks on vaja komisjonipoolset ettepanekut tehniliste meetmete kohta, mille suhtes tuleb kokku leppida nii nõukogu kui parlamendiga me peame kohandama neid üleminekumeetmeid, arvestades ähm, tegelikkust ja seda tuleb teha konsultatsioone pidades selle tegevusvaldkonda ekspertidega. arvestades ka seda, mida on oodata äh, ühise kalanduspoliitika reformi käigus, äh, piirkondlikku lähenemist ja loomulikult tuleb teha seda kooskõlas ka liikmesriikide arvamusega. arvestades seda, minu seisukoht on äh, taotleda kõnealuse üleminekukorra pikendamist äh, kuni äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuni ja siin räägitakse ka teatud võrgusilma suurusest, teatud kalade jaoks ja ma loodan, et me oleme teinud teatud mööndusi, kuid, kuid selle tegevusvaldkonda eksperdid on avaldanud suurt survet äh, nende muutuste läbiviimiseks on samuti kaks nõuet, me peame andma hinnangu praegu kehtivatele tehniliste meetmetele ja on vaja korraldada korralikud äh, konsultatsioonid kõikide sidusrühmadega, eriti kaluritega, kui järgmised eeskirja hakatakse koostama. ma tahan juhtida teie tähelepanu sellele, et komisjoni uus ettepanek äh, peab äh, tulema vajalikul ajal, kui me soovime, et reformitud ühine kalanduspoliitika jõustuks aastal kaks tuhat kolmteist. meil on vaja ka pärast selle kaheksakümne, kaheksateistkümneks kuuks ette nähtud ülemineku korra lõppu oleks meil korralik äh, vahend kasutada. tänan kolleeg, mul tuleb teile öelda, et äh, tõlgid said praegu hakkama suurepärase tööga ja annan sõna kolleeg äh, Fragale neljaks minutiks. kahjuks ma pean. El Consejo y la Comisión admitir los poderes de codecisión del Parlamento. Se trata en este caso de una. Äh, see äh, mm, küsimus on muutunud keeruliseks, kuna komisjon ja nõukogu on keeldunud meid toetamas selles kasvatusprotsessis. siin on tekkinud väga palju vastuolusid. ja see riik on nüüd sattunud sama režiimi alla nagu kolmandad riigid. kuid meil on vaja erikorda Gröönimaale, see on kasulik nii Gröönimaale kui ka Euroopa Liidule, eriti Taanile. üks põhjusi, miks Gröönimaa on kaasatud selle ühtse turukorralduse režiimi, on selles, et tervishoiunõuded on vaja täita, kuna kalandustooted kuuluvad ühtse turukorralduse alla ja seda kasutatakse ettekäändena tervishoiunõuete täitmiseks. komisjon äh, pakkus välja, et õiguslikuks aluseks peab olema aluslepingu artikkel kakssada kolm äh, ehk siis äh, konsultatsioonimenetlus, nii kalanduskomisjon kui ka õigustalitus juhtisid tähelepanu, et see on ebaõige kohe algusest peale, kuid äh, see on siiski oluline äh, Kroonimaa jaoks, et me lepiksime kokku selle dokumendi sisus ja me nõustusime siis selle menetlusega ja kujutage ette meie imetlust, kui me hakkasime teksti üle hääletama ilma hoiatamata, nõukogu äh, kiitis heaks hoopis teistsuguse ettepaneku mitmete muudatustega äh, mille eesmärk on äh, siduda see äh, ühtse turukorraldusega ja vältida kaasotsustamismenetlust. see oli äh, väga petlik manööver, sest Euroopa Parlament oli nõus juba eelmise tekstiga konsultatsioonimenetluse käigus, aga kuna meile esitati uus tekst ja on selge, et komisjoni ja nõukogu eesmärgiks oli äh, ja parlamendi nii-öelda äh, äh, volitusi äh, endale varastada, siis me nõudsime ametlikku ekspertarvamust õiguskomisjonilt selles küsimuses ja õiguskomisjon ütles, et Gröönimaa peab üle võtma tervishoiunõudeid ja Euroopa Liidu siseturu äh, eeskirjad kalanduses, nii nagu ettepaneku artiklis kolm on kirjas, tagades sellega, äh, äh, et eeskirjad on kooskõlas ka vastavate eeskirjadega ühendusõigustikus loomatervise ja kalanduse turukorralduses. selle tulemusena õiguskomisjon otsustas ühehäälselt et artiklid kakssada neli ja nelikümmend kolm lõige kaks aluslepingust koos protokolliga number kolmkümmend neli, mis sisaldab äh, konkreetseid äh, meetmeid nende toodetele, äh, mis kuuluvad Gröönimaa ekspordis ühtse turukorraldusrežiimi alla ja need artiklid peaks olema äh, ettepaneku õiguslikuks aluseks. raportöörina ma koostasin uue raporti õiguslikku alust ja seda me äh, esitame teile homme heakskiitmiseks. Äh, me suhtume sellesse kui esimesse lugemisse parlamendis ja seetõttu ma palun nii komisjoni ja nõukogu, kuid nõukogu esindajaid täna kohal ei ole teavitada nõukogu uuest õiguslikust alusest ja ma soovin, et ka nemad suhtuksid sellesse kui esimese lugemise probleem ei ole mitte sisus, vaid õiguslikus aluses ja ma loodan, et see probleem leiab lahenduse. suur tänu, kolleeg Fraga, nüüd saab äh, volinik äh, Tamanaki sõna komisjoni nimel tänan, härra president, ma sooviksin tänada kõiki raportööre tehtud töö eest ja nüüd äh, tahaksin rääkida raportitest äh, konkreetselt ja lähen kohe sisu juurde, et aega säästa. kõigepealt Euroopa Ühenduse ja Komooride vaheline kaubandusala partnerlusleping. sooviksin tänada härra Capulas Santos tehtud töö eest raportöörina ja mul on väga hea meel, et kalanduskomisjon toetab äh, tema ettepanekut. nagu me teame, siis Euroopa Liit soovib arendada vastutustundlikku ja jätkusuutlikku kalastamist ka meie partnerite vetes, kaasa arvatud India ookeani piirkonnas. väga oluline on säilitada kahepoolsed suhted selle piirkonna riikidega ja antud juhul äh, komooridega. oluline on, et Euroopa Liit oleks kaasatud kohalike kalandusorganisatsioonide töösse, näiteks India ookeani tuunikomisjoni töösse. seetõttu on ka see raport väga oluline. Euroopa Liidul on neli aktiivset äh, partnerluslepingut Seychellide, Mosambiigi ja Madagaskariga ning äh, Komoridega Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu jaoks on väga oluline jõuda kokkuleppele Komoridele, kuna see leping mängib äh, väga olulist äh, rolli tagamaks meie laevastikule kohaloleku seal piirkonnas. meil äh, tuleb igati julgustada ka vastutustundliku kalastamispoliitika arendamist seal piirkonnas, nagu pöördud härra president, austatud parlamendisaadikud, tahaksin öelda paar sõna selle kohta, mida raportöör ütles komisjonile oma lõppsõnas. komisjon äh, plaanib äh, parlamenti teavitada täielikult äh, kõikidest läbirääkimiste faasidest, mis äh, leiavad aset rahvusvahelisel tasandil, me tõesti mõtleme seda ja me loomulikult äh, pakume juurdepääsu kõikidele vajalikele aspektidele. komisjon on äh, täitnud oma kohustusi teavitamise alal põhjalikult juba ühe aasta jooksul. ja mina olen äh, plaaninud äh, avalikustada eks ante ja eks post äh, hinnangud meie kokkulepetele niivõrd kiiresti kui võimalik. ja seoses homse hääletusega lepingu kohta Mauritaaniaga on komisjon teatanud, et äh, vastav äh, lisainfo avalikustatakse enne hääletust, nii et parlamendiliikmed saavad ennast informeerida enne hääletust. ja mis äh, puudutab parlamendiliikmete kui vaatlejate rolli rahvusvahelistel koosolekutel, siis me üritame paika panna edukad praktikad osalemaks kahepoolsetel läbirääkimistel, et kaasata parlamendiliikmed Euroopa Liidu delegatsioonidesse, selleks on vaja komisjoni kolleegiumi otsust, need otsused tuleb teha juhtumipõhiselt ja lähtuda rahvusvahelistest raamlepingutest mina isiklikult äh, suhtun äh, sellesse kaasamisse positiivselt ja sama arvab ka minu teenistus. nüüd äh, järgmise raporti juurde, ühenduse finantsmeetmed ühise kalanduspoliitika rakendamiseks. siinkohal soovin tänada kalanduskomisjoni ja raportööri härra Ferreirat tehtud töö eest. tänu nende panusele on meil tekst, äh, mis on vastuvõetav ka nõukogule. see tekst on aktsepteeritav ka komisjoni seisukohast, nii et äh, selles osas on olnud kolme institutsiooni vahel eeskujulik koostöö. pärast äh, edukat mitteametlikku triloogi teisel märtsil jõuti kokkuleppele seni lahtistes punktides. komisjon loodab, et on võimalik äh, saavutada esimese lugemise kokkulepe. tuletan meelde, et äh, see ettepanek äh, puudutab määrust, mis tegeleb andmete kogumisega, samuti teadusandmete kogumisega, kontrollimeetmetega ja teiste seadusandlusraamistikuga seotud aspektidega. nii et ma kutsun üles Euroopa Parlamenti seda ettepanekut heaks kiitma. nüüd kolmanda raporti juurde, tehnilised üleminekumeetmed ja selle eest ma tänan raportööri proua Kreiet. selle raporti eesmärgiks on pikendada eksisteerivaid äh, tehnilisi meetmeid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpule. kalanduspoliitika reform arvatavasti jõustub järgmise aasta esimesel jaanuaril ja ma loodan, et see saab olema edukas. ma palun äh, pikendamist äh, vältimaks keerulisi arutelusid tehniliste meetmete teemal enne reformi jõustumist. kalanduskomisjon äh, leppis äh, kokku selle raportiga seotud aspektides, ma tean, et osadel liikmesriikidel ja parlamendi liikmetel on äh, siin probleeme ja nad on välja pakkunud oma muudatusettepanekuid. Need ei ole meile vastuvõetavad, kuna teaduslikke andmeid nendes osas ei ole teadlased ei ole saanud täielikku infot liikmesriikidelt, et läbi viia vastavad hinnangud. lõpetuseks tahaksin öelda mõned sõnad ka raporti kohta, mille teemaks on kalandustoodete importimine Gröönimaalt. tänan kalanduskomisjoni esinaist proua Fraga Estevest tehtud töö eest. toonitan, et komisjoni poolt välja pakutud äh, meetmed tulevad vastu Gröönimaa pikaajalisele soovile. meetmed äh, lihtsustavad äh, olemasolevaid sanitaarnõudmisi ja sertifitseerimismeetmeid ja teevad äh, Gröönimaa osaks meie kalandustoodete turust ja kõrvalsaaduste turust meil on kahe tuhande kuuendast aastast küll ühimaga kokkulepe toiduohutuse valdkonnas ja komisjon äh, tahab toonitada, et äh, liikmesriigid äh, ja nõukogu samuti Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid on valmis toetama seda ettepanekut komisjoni jaoks on äh, suhted Gröönimaaga eriliselt tähtsad ja ma usun, et kõik saavad aru, miks see nii on. tegemist on poliitilise prioriteediga. ma loodan, et äh, arutelud selle ettepaneku õigusliku aluse üle ei äh, ohusta vastavate meetmete vastuvõtmist, ma saan aru nendest muredest, äh, mida väljendas äh, proua Fraga Esteves, eriti seoses Euroopa Parlamendi pädevustega. ja ma ütlen, et komisjon ei äh, takista pragmaatilise lahenduse leidmist. olgugi, et me oleme veendunud, et meie ettepaneku õiguslik alus on korrektne, siis me võtame üle nõukogu igasuguse ettepaneku äh, ka sellise, kui äh, see põhineb parlamendi poolt välja pakutud õiguslikul alusel ja ma loodan, et meil õnnestub see küsimus lahendada kiiresti, nii et äh, see kõik ei mõjutaks halvasti meie suhteid Gröönimaaga. ma sooviksin igati edendada seda tööd, mida on teinud proua Fraga leidmaks lahendust. ja lõpetuseks ma sooviksin äh, tänada kalanduskomisjoni ja kõiki raportööre tehtud äh, töö eest äh, ja vabandust, kui ma rääkisin liiga palju, aga pidin kommenteerima ju nelja raportit. tänan, volinik Tamanaki, nüüd saab sõna eelarvekomisjoni nimel härra Alfonsi üheks minutiks, palun. president, au nom de la commission du budget nous avons été saisis de ce rapport sur suur tänu, president. eelarvekomisjoni poolt tuleb nentida, et me tegelesime Euroopa Liidu ja Komooride vahelise kalanduslepinguga. me kiitsime selle heaks, kuigi äh, tuleb tunnistada, et Euroopa Parlamendi hääletus on mõttetu, sest lepingule on juba alla kirjutatud. küll on paika pandud summade piirmäärad, aga me soovime, et edaspidi küsitakse meie käest nõu ennem lepingute sõlmimist. teiseks tuleb loomulikult kaitsta kalavarusid ning tagada ka kohaliku arengu aspekti austamine. samuti eelarvekomisjon soovis, et toimuks koosistung eelarvekomisjoni ja kalanduskomisjoni vahel nendes küsimustes. suur tänu, härra Alfonsi nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Valesa, kaks minutit. suur tänu, president. tänases arutelus on käsitlusel neli, neli raportit. kõigepealt tahaksin ma tänada kõiki raportööre ning Euroopa Komisjoni koostöö eest. nüüd proua Grelier raport, see on kompromiss fraktsioonide vahel sinna kompromissi oli kaasatud ka Euroopa Komisjon ning ma toetan kalanduskomisjonis vastu võetud versiooni. võttes arvesse Lissaboni lepingut, siis kahe tuhande kümnendal aastal võitis Euroopa Komisjon tagasi oma uue õigusakti kalavarude kaitseks. Nad pidid välja töötama uue plaani, mis oleks kooskõlas uue aluslepinguga ning võtaks arvesse ka kalastute reformi. see oleks pidanud olema valmis juba kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kolmandas kvartalis, nüüd aga selgub, et komisjon ei ole õigeaegselt valmis selle uue õigusaktiga välja tulema ning ei suuda leida ka piisavalt rahasid selle rahastamiseks. mis puudutab kalandussektorit, siis me võtsime endale ju kohustuse oma ettepanekut veel parandada. meeldiv on see, et viimase info kohaselt, vähemalt tehniliste meetmete osas, kannab komisjon osa oma pädevustest üle liikmesriikidele. see on väga hea samm detsentraliseerimise su-, suunas. erinevate merede tehnilised meetmed erinevad vastavalt kohalikele tingimustele kalastute haldamine tuleb detsentraliseerida ja regionaliseerida vastavalt kohalikele tingimustele. me ei peaks töötama välja ühtset haldusmudelit. me peame koha, korralikult kohalikke eripärasid arvesse võtma. individualistlik lähenemine on õige, suur tänu! suur tänu, härra Valesa. proua Roodust kaks minutit. austatud äh, president, äh, proua volinik, äh, lugupeetud kolleegid jälle on meil siin kalanduspakett päevakorras ja mina koordinaatorina rõõmustan selle üle, et kahe määruse osas me oleme leidnud kompromissi nõukogu ja komisjoniga, see puudutab Greie raportit tehniliste meetmete kohta ja Ferreira raportit finantsmeetmete kohta. Komoride partnerluslepingu osas eh, saame olla poolt, olgugi et äh, ma sooviksin äh, ühise kalanduspoliitika reformi osas äh, uusi pädevusaluseid, aga suured probleemid on meil seoses äh, Gröönimaaga, kus ei aktsepteerita endiselt parlamendi pädevusi ja ma kaotan juba kannatuse, ma olen sel teemal juba mitu korda sõna võtnud meil äh, tuleb äh, lahendada olemasolevad probleemid ja kutsun üles Ungari eesistujat äh, tegelema aktiivselt lahenduse leidmisega. nõukogu ei ole siin esindatud ja see näitab selgelt, kuivõrd vähe nõukogu parlamenti austab, see on minu arvates täiesti uskumatu. ja veel üks märkus Greie raporti kohta ma tean, et äh, osad kolleegid äh, on pettunud, kuna nende muudatusettepanekutega ei arvestatud, aga kehv on ka see, et meie kalurid peavad äh, töötama vanade tehniliste meetmetega ja siin on süüdi nõukogu, kes ei suutnud kokku leppida uues määruses. parlamendil on suur vastutus kanda ja me peame vastutustundlikult äh, ka tegutsema ning pikendama olemasolevat äh, määrust protsessi venitamata. tänan ja nüüd kaks minutit, härra Kelleher. president uh,. Want... suur tänu, president, ma tahaksin õnnitleda kõiki raportööre nende töö eest. kuna aega on vähe, piirdume ainult Grelier raportiga. olemasolev määrustik tehniliste meetmete jaoks tekitab suuri probleeme väiksemate aluste jaoks, mis oper-, tegutsevad Iirimaa ja Šotimaa ranniku lähedal. me ei saa ju lihtsalt istuda ja oodata ühise kalanduspoliitika reformi parlament peab tegutsema kohe. ja ma õhutan kõiki fraktsioone toetama väga realistlikke muudatusettepanekuid, mis siin on esitatud. Need väikesed alused, millest ma rääkisin, lühemad kui viiskümmend miit-, meetrit ne-, neilt võetakse ära sissetulek ja mis veelgi olulisem, nad peavad töötama ohtlikes vetes, me sunnime neid liikuma üle kaheksakümne kilomeetri kaugusele rannikust. mina räägin erivõrkude kasutamisest, mida kasutavad krabide püüdmiseks ja teiste väiksemate kalade püüdmiseks äh, väiksemad alused. Neid ei kasutata tursa püüd, püügiks ning nende mõju sellistele kalavarudele on null. seega, me peame aitama nendel väikestel alustel ellu jääda ma ei väida siin, et me ei soovi uusi arutelusid algatada, selleks me siin oleme ju U. minu öö, oma kodumaa kalamehed on loonud uued kalastud. mul on hea meel, et komisjon on, ei ole leidnud uue määrustiku jaoks teaduslikke aluseid. seega ma olen väga rahul, et komisjon nõustus minu muudatusettepanekuga, et õige võrgusilma suurus peaks olema äh, kolmkümmend kaks kuni viiskümmend neli. kõnelejad katkestatakse presidendi poolt. suur tänu, järgmisena kolleeg Löövin tänan president volinik damanaki kallid kolleegid ma tahan tänada kõiki raportööre äh, hea töö puhul kuid ma kehtistuks keskenduksin nüüd komooride vahelisel kalanduspartnerluslepingul meie rohelised võtsime teadmiseks need partnerluslepingud ja üks hinnang selgitaks seda partnerluslepingu mooridega, mida me hakkame hääletama, äh, puudutab riiki, äh, vaesed riiki, millega meil on leping juba üheksakümne kaheksandast aastast. ja me oleme aastast kakskümmend viis kuni kaks tuhat üheksa kaks koma üheksa miljonit eurot eraldanud ja on öeldud et, et kuuskümmend protsenti sellest rahast peaks toetama kohalikku kalandussektorit, teadmeetodeid ja nii edasi ja kui me vaatame, kuidas asjad on arenenud, siis see arenguriik ei oma ühtegi korralikult toimivat kalasadamat, ei mingit vastavat teadusuuringut ja kohalik kalandus on täiesti alaarenenud. kaks koma seitse miljonit eurot eh, saab Komooride liit selle eest, et võimaldab Euroopa Liidu alustel seal kalapüüde ja suurem osa sellest rahast tuleb maksumaksjate taskust. tegemist on põhiliselt äh, tunnipüügialustega ja nad püüavad kala, mille väärtus on kolmteist koma seitse miljonit eurot ja see on suur äri nende aluste omanikele. kuid vastavalt selle hinnangule äh, selle partnerlepingu lisandväärtus on tegelikult läinud Euroopa Liidu kasutada äh,. Komori elanikke ei ole nende alustele tööle võetud ja äh, kogu püütud saak on viidud mujale ma nõustun volinikuga, et Euroopa Liidu jaoks on oluline olla kohal ja osaleda India ookeani tuunikomisjoni tegevuses, kuid mu küsimus on järgmine. kuidas soovib komisjon, et seda uut partnerluslepingut paremini rakendatakse kui eelmist, kuidas me saame tagada, et Euroopa Liidu alused võtavad tööle ka Komori elanike meeskonda ja kuidas me tagame selle, et see partnerlusleping aitab kaasa Komori saarte arengule? kui me räägime sihtotstarbelistest eh, summadest, eh, siis need on jäänud pelgalt ainult paberile. tänan, kolleeg Löövin, nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna härra Grobatšik, palun. tänan, president, daamid ja härrad. kõigepealt ma tahaksin tänada südamest kõiki raportööre äh, selle suure töö eest, mida nad on teinud nende raportite koostamisel. Need raportid moodustavad olulise panuse eh, meie ühisesse kalanduspoliitikasse. kuid siiski tuleb arvesse võtta, et Euroopa Parlamendi komisjoni vahel et, äh, äh, arvamused lahknevad rahvusvaheliste lepingute suhtes. arvestades Euroopa Komisjoni praegust praktikat tuleb mainida, et äh, vastuolus Lissaboni lepinguga, mis näeb ette Euroopa Parlamendi suuremat kaasatust äh, seadusloomesse, ei ole antud juhul meile edastatud äh, täielikult informatsiooni, millega on piiratud Euroopa Parlamendi rolli järelevalve funktsiooni täitmisel Äh, Euroopa Parlamendi liikmetel ei ole olnud võimalus oma kohustusi täita ja äh, minu ettepanek on, et Euroopa Parlamenti tuleks rohkem kaasata ja siin ma viitan Euroopa Komisjonile. kuid praegusel hetkel on see olnud ebapiisav. tänan, härra Kovatš, järgmisena härra Klaak. president, pärast kolmkümmend aastat pärast neid destruktiivseid äh, praktikaid Äh, on olnud väga palju raiskamist, kalavarud vähenevad ja äh, Šotimaa rannikukalurid on teinud omapoolseid ettepanekuid. kui me räägime Euroopa äh, aluste äh, tegevuse, siis me räägime nüüd nende litsentsidest Komori saarte äh, akvatooriumis kalastamiseks, kuid kuidas jääb meie enda äh, vedega äh,? kas meid hämmastab see, kuidas Somaalias on arenenud piraatlus? ka seda, et Lääne-Saharast on väga palju põgenikke läinud Kanaari saartele ja nende katsetud on paljud surnud sellel põgenike teel väikestes kalaalustes ja väga paljude arenguriikide elanikud on vaesustunud meie tegevuse läbi ja selle eest tuleb Euroopa Liitu hukka mõista. tänan, härra Klaak. proua Toots, teil on üks minut. president, volinik üks meie raportööridest rääkis, et kalurid ei usalda ühist äh, kasvanduspoliitikat ja pole midagi imestada, kuna meie ühine kalanduspoliitika, nii nagu see praegu on, on kaasa toonud meie äh, laevastiku hävinemise ja ei ole suutnud kaitsta ka kalavarusid. minu arvates, mida kiiremini äh, kalanduspoliitika läheb liikmesriikide pädevuse tagasi, seda parem, kuigi ma mõistan, et lühemas perspektiivis ei ole see tõenäoline Äh, siis on mul tekkinud teatud tähelepanekud tänase arutelus. kõigepealt äh, ühenduse finantsmeetme loomine äh, kalanduspoliitika rakendamiseks, niikaua kui Euroopa Liit kesk ähm, sekkub kalandusse, siis tuleb ka tagada asjaomased rahastamised vahendid. kuid me mõtleme ühise kalanduspoliitika halduskulude, siis me peame mõtlema ka sidusrühmadele ja kaluritele, kes peavad ähm, toime tuleme väga paljude eeskirjade ja määrustega ja nendega ei konsulteerita. väga palju sidusrühmi äh, merenduse valdkonnas ja kogu see tegevusvaldkond äh, seisab silmitsi raskusti äh, kõigi nende eeskirjade täitmisel. tänan, proua Toots. järgmisena härra Kadek kaheks minutiks president, volinik, kolleegid. südamest tulev üleskutse. parlamendil on üks asukoht ja see on Strasbourgis ja ma tahaksin õnnitleda äh, proua Ferrerot äh, raporti puhul, mis puudutab ühenduse finantsmeetmeid ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas see aitab meil äh, täpsustada meie ühised investeeringud teadus- ja arendustegevusse, selleks, et viia äh, kehtiv määrus kooskõlla meie ühise raamistikuga, eriti äh, andmete kogumise ja teadusuuringute tegemiseks vesiviljeluse ja kalanduse valdkonnas. nüüd meil on veel võimalik läbi viia teaduslikke uuringuid selle kohta, kuivõrd Euroopa Liit sõltub impordist kolmandatest riikidest nagu te teate, me sõltume kuuekümne protsendi ulatuses impordist ja see määr kasvab. seetõttu on oluline toot-, toetada Euroopa tooteid selle asemel, et äh, avada meie turgu äh, mõtlematult, äh, kahjustades meie oma sisemaist tootmist. mis puudutab äh, Grilleri raportit, ma tahaksin tänada raportööri äh, Äh, tehnilised ülekumeetmed on väga tundlik teema, neid meetmeid tuleb väga kiiresti muuta, kui me saame juba komisjoni ettepaneku ühise kalanduspoliitika reformi paketi kohta. raport, mille me homme äh, vastu võtame, võimaldab meil äh, jätkata seda üleminekukorda, sellega me väldime see õigusliku tühimiku tekkimist ja pikendame neid ülekomeetmeid äh, kuni ühise kalanduspoliitika reformi lõppemiseni. ei ole mõistlik praegu teha põhimõttelisi muudatusi, sest see pikendaks seadusandlikku menetlust ja äh, ärgitaks nõukogu rohkemateks aruteludeks ja ma tahaksin tänada Kapolas Santost äh, raporti eest, mis puudutab Euroopa Ühenduse Komoride vahelist kalanduspartnerluslepingut ja ka proua äh, Fraga Estevedes. härra Kristjanson, kaks minutit, palun. tänan, äh, president, ma sooviksin tänada kõiki raportööre tugeva panuse eest, mis nad on omalt poolt andnud. homme me hääletame raporti üle mille teemaks on kalandustoodete importimine Gröönimaalt. meil on siin äh, tegemist äh, väga kalli bürokraatiaga, täidetakse nüüd äh, toiduainete ohutuse tingimused ja gröönimaalased saavad eksportida oma tooteid. juba praegu tegelikult kontrollitakse neid kalandustooteid nii Gröönimaal kui ka Euroopa Liidus ja see topeltkontroll lõpeb nüüd äh, selle kokkuleppega, nii et see on äh, olukord, millest äh, kõik võidavad, senine olukord on kehtinud juba pikka aega ja nüüd ma tõesti väga loodan, et nõukogu võtab üle ka parlamendi poolt välja pakutud õigusliku aluse. edasi kalandusalasest partnerluslepingust äh, Komooridega. ma tõesti pooldan äh, jätkusuutlikku kalastamist, mis äh, oleks jätkusuutlik kalavarude seisukohast ja kohalike ähm, kogukondade seisukohast. aga see kokkulepe Komooridega ei ole nii jätkusuutlik, kui ma sooviksin. ei ole pandud ülempiiri sellele, kui palju Euroopa kalalaevad äh, püüda võivad, siin on paika pandud äh, ülempiir, millest edasi hakatakse juurde maksma, aga me peaksime panema lihtsalt püügile ülempiiri, millest edasi ei tohiks üldse püüda, muidu meil ei ole tegemist siin jätkusuutliku äh, poliitikaga, me peame toetama ikkagi jätkusuutlikkust nii oma vetes kui ka võõrastes vetes. ja kui me maksame omapoolset raha selliste lepingute eest, äh, siis seda raha tuleb kasutada ka kohalike kogukondade hüvanguks. tänan kolleeg Kristensen ja üheks minutiks saab sõna kolleeg Raimers. härra president, äh, proua Tamanaki, lugupeetud daamid ja härrad, mul on äh, hea meel, et selle teemaga lõpuks tegeleb nüüd parlament ja tänan raportööre tehtud töö eest. finantsmeetmete muutmine on oluline selleks, et rakendada ühist kalanduspoliitikat. see puudutab äh, eriti rahvusvahelisi äh, kalandussuhteid, äh, andmete kogumist ja teaduslikke uuringuid. raportöör üritas kolleege veenda selles, miks ta tahab, et välja pakutud ülemmäär oleks seitsekümmend viis protsenti. me ei ole sellega nõus, olemasolev regulatsioon on ennast juba tõestanud, see lubab ka erandeid, liikmesriigid äh, saavad kasutada ka erakorralist kaasrahastamist ja uusi stiimuleid siinkohal ei ole vaja. nüüd äh, määruse muutusega tehakse tee vabaks äh, sidusale õiguslikule raamistikule suur tänu, kolleeg Raimers ja nüüd äh, üheks minutiks kolleeg Hatchton, palun. tänan, äh, president Greer raport äh, tuleb liialt vastu komisjonile. Lääne-Šotimaa kalurid ei saa aru, miks üritatakse loobuda kaaspüügist, aga samas on siin need tehnilised meetmed praegused äh, meetmed ongi kutsunud kaasa selle kaaspüügi ja tekitanud kaost juba kaheksateist kuud ja komisjon tahab nüüd äh, veel pikendada neid meetmeid kaheksateist kuud, mis ei ole mõjutanud positiivselt äh, kalavarusid. veel kaheksateist kuud tuleks kala visata tagasi merre, surnud kala ma olen esitanud ka vastavad muudatusettepanekud siinkohal, ma loodan, et need võetakse vastu ja loodan, et komisjon muudab oma suhtumist ja kasutab võimalust äh, tegutseda nüüd äh, kaaspüügi osas ja mitte rääkida tegevustest, mida tehakse kunagi kauges tulevikus. tänan, äh, härra Hodgson ja nüüd härra Stevenson, üks minut, palun. suur tänu, härra president, volinik, mina tõin sisse muudatusettepaneku tehniliste meetmete määrustikku, lahendamaks just see probleem, millest rääkis härra Hodgson, mis on, esineb ka Lääne-Šotimaa rannikul. komisjon on välja tulnud ajutiste kärbete kompensatsioonireeglitega kü-, kahe tuhande üheksandal aastal, aga need ajutised reeglid on, need reeglid on pikendatud juba aasta võrra nagu ka teisi tehnilisi reegleid. nüüd üritatakse, üritatakse neid pikendada veel kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuni, samal ajal kui töötatakse välja ühtse kalanduspoliitika reformipaketi hulgas uusi tehnilisi meetmeid. tagajärg on see, et ajutine määrustik, mis pandi paika ainult üheks aastaks, kehtib nüüd vähemalt kolm aastat, mille jooksul olukord Lääne-Šotimaa rannikul on dramaatiliselt muutunud, meie kalamehed peavad head kalad, kes on juba küll surnud, tagasi merre viskama. loodetavasti te toetate minu muudatusettepanekut homme. suur tänu, kolleeg Stevenson, kolmeks minutiks nüüd kolleeg Patraun Neves. suur tänu, härra president, volinik. ma õnnitlen nelja raportööri ning ma räägin täpsemalt ainult kahest raportist. kahe tuhande kaheksandal aastal võeti vastu leping, mis pidi lihtsustama ühenduse reeglistikku ning selle tulemusena pandi paika need üleminekumeetmed, mis pidid, pidid kehtima ainult esimesest jaanuarist kahe tuhande kümnendal aastal kuni juunini kaks tuhat üksteist. nüüdne ettepanek pikendab seda üleminekuperioodi esimese jaanuarini kaks tuhat kolmteist. oodatakse uut tehniliste meetmete määrustikku. selle üleminekuperioodi jooksul kehtivad kalastute reeglid, mis peaks kaitsma kalameeste huve. samas ei mõelda jätkusuutlike reeglite peale nagu näiteks hakkevõrkude kasutamine. samas ei ole arvesse võetud ka korralikke teadusandmeid. sellist kala, kalastamistehnikat, hakkevõrke kasutati väikeste aluste poolt kümneid aastaid ning selle keelustamine oli tõsine hoob sellele sektorile inimesed sõltuvad sellest tööstusharust ning ma esitasin koos kolleegidega muudatusettepaneku, mis äh, tagaks, et kuni kahe tuhande kümnenda aastani kehtinud reeglid äh, pikenda, äh, kehtiksid ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani loodetavasti saame me ka ühtse kalanduspoliitika korralikult reformida, see on kõige olulisem instrument kalastute jaoks. see on ka rahvusvaheliste suhete aluseks ning, ning seal võetakse arvesse äh, ka kontrollimeetmeid ning teaduslikke andmeid. ma toetan raportööride muudatusettepanekuid, et kaasfinantseerimise määr peaks suurenema kuuekümne protsendi võrra mis puudutab haldusmeetmeid ning andmete kogumist. meil on tarvis head halduskorda, mis põhineb teaduslikel andmetel kalavarude kohta ning see õigustab ka raportööri ettepanekuid, suur tänu! suur tänu, kolleeg Patrao Neves. Andres Pareja, kolm minutit järgmisena. suur tänu, president, volinik, õnnitleksin nelja raportööri väljapaistva töö eest. mina räägin kahest raportist, mis on kõige tähtsamad. üks puudutab komooridega sõlmitud lepingut me räägime siin kalanduslepingust Kagu-Aafrika riigiga kus, kus kuuskümmend protsenti inimesest, inimestest elab allapool vaesuspiiri ning ainus raha teenimisviis on turism või välisabi. lepingu läbi on meil võimalus kalastada, püüda nende ülejäänud kalavarusid ning riigil on võimalus arendada, areneda, parandada oma infrastruktuuri see on äh, arengustrateegia, mis põhineb äh, jätkusuutlikul äh, kala, kalastamisel. seal on olulisi kalaliike, nagu näiteks tuunikala, ning igal aastal teaduslike andmete põhjal pannakse pea, järgmiseks aastaks paika kalastamise kvoodid tuleb arvesse võtta, et kohalikul, kohalike kalameeste kasutada on väga piiratud ala ning see leping tuleb vastu nii kohalike kui Euroopa inimeste huvidele. meie leping aitab kaasa Komoride arengule ning samuti ei pea me kalastama kolmandates riikides, kus keskkond pole nii hästi säilinud. seetõttu me arvame, et see leping aitab nii Comore kui ka meid keskkonna säilitamisel. nüüd Grelli raport, mis räägib olulistest tehnilistest meetmetest, mis aeguksid kolme kuu pärast. soovitakse nüüd, et nad nende kehtivust pikendataks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuni. see aitaks vältida õiguslikku ebakindlust ning aitaks tagada paremat merevarade haldust. me palume ka, et komisjon nõustuks mõningate muudatustega tehniliste meet-, tehnilistele meetmetele me kuulsime siin võrkudest, samuti kalastusvete sügavusest. Need mõjutavad teatud spetsiifilisi kalastuid ning loodetavasti komisjon vaatab üle oma sammude mõju äh, kohalike inimestele tsoonides kaheksa, üheksa ja kümme. selle määrustiku äh, ellurakendamine nendes piirkondades kahjustab sealseid inimesi. suur tänu, proua Andres Barea, järgmisena proua Bilbao Barandiga üks minut. tänan, president, mina hääletan selle poolt, sest see muudab positiivset Euroopa laevastikule ja sellest saab kasu seitsekümmend alust, kaksteist rohkem kui eelmises lepingus ja see näeb ette, et laevad peavad tööle võtma vähemalt ühe kohaliku elaniku meeskonda, see on positiivse äh, mõjuga nii Komori saartel kui ka selle tegevusvaldkondadele ja partnerlusleping läheb ette, et läbi kaasneva rahastusega tuleb elavdada ka kohalikku majanduselu, äh, äh, tuleb täita inimõigusi, sest see on üks võtme põhitingimusi selle lepingu jätkumiseks. ja äh, see elavdab ka kohalikku rannapüüki ja sellest saab kasu kaheksateist tuhat elanikku Komori saartel Äh, kes äh, tegutsevad selles valdkonnas ja Euroopa saar, Euroopa alused ei tohi äh, kala püüda lähemalt kui kümme meresõlme ja samas seiritakse ka püügikoormust ning rakendatakse teaduslikke meetmeid. järgmisena härra Kelly, kaks minutit. suur tänu, president Ehm, mul on väga hea meel, et ma saan oma fraktsiooni nimel sellel teemal sõna võtta. kahtlemata on tegemist väga vastuolulise küsimusega. see on üks tähtsamaid küsimusi, mida parlamendis on kunagi arutatud, kuna ehm, see puudutab nii kalureid kui ka kalastamist meile, parlamendiliikmetel on raske sõna võtta kõikides nendes küsimustes, sest need on äärmiselt tehnilised, kui me anname endast parima. ma arvan, et volinik andis üsna hästi tasakaalustatud ülevaate olukorrast, äh, sest küsimus puudutab nii Euroopa Parlamendi pädevust suhetes nõukoguga, kuid ma loodan, et leitakse pragmaatiline lahendus, mis on igati soovitav. see on oluline nii Euroopa Liidu jaoks ja veelgi võib-olla tähtsam äh, Gröönimaa jaoks riigi jaoks, mis peaaegu täielikult sõltub kalandustoodete osas Euroopa turust ja äh, tema majandus sõltub äh, kalapüügist ja rääkides Gröönimaast, me võime öelda, et Gröönimaa kala, nii nagu raport ette näeb, äh, on selline, mis vastab kvaliteedinõuetele, mis seda on võimalik kontrollida ja seega me vähendame sõltuvust Kagu-Aasia kalafarmidest, mille kvaliteet on kahtlas, katlane ja kus kala elab äh, saastatud vetes. seega kuna komisjon juba äh, täna infotunnil äh, andis ka üsna sünge ülevaate sellest, kuivõrd kalavarud on jätkusuutlikud ja milline on kalurite kogukondade tulevik, on vaja meil välja töötada korralik poliitika Äh, äh, ühise kalanduspoliitika jaoks ja ma äh, tegin ka ettepanekuid ja toetan neid ja ma aktsepteerin ka seda, mida komisjon ütles komooride kohta. Nun... suur tänu, härra Kelly. järgmisena härra Sanchez Preseda kolmeks minutiks. tänan, president, volinik, kolleegid. ka mina tahaksin õnnitleda nelja raporti raportööri, kuid ma peatan äh, proua Ferreira raportil eelkõige ja ka proua Fraga raportil ning tahan avaldada oma toetust härra Kapulasele ja tema raportile äh, äh mis käsitleb Euroopa Liidu komooride vahelist kalanduspartnerluslepingut ning meenutab, et me peame aktiivselt osalema selles protsessis ja väga oluline on ka äh, Grillee raportis tehnilised üleminekumeetmed. ja ma kutsun üles komisjoni kiirendama mõjuhinnangut äh, ning ka koostama kiiresti uut määrust nende tehniliste meetmete kohta, äh, mida oleks võimalik jõustada juba enne aastat kaks tuhat kolmteist. Ferreira raport näeb ette määruse kaheksa kuuskümmend üks aastast kaks tuhat kuus ühenduse finantsmeetmete äh, ühise kalanduspoliitika rakendamiseks, äh, kaasajastamiseks ja äh, kalandusfondi, ühise kalandusfondi äh, rakendamiseks ja see on muutunud seoses Lissaboni lepingule ja raportöör arvestab, et üks olulisi tingimusi jätkusuutliku kalanduse tagamiseks on täpsete teadmiste omamine kalandustegevuse kohta, andmete kogumine, andmete haldamine. kaasfinantseerimismäära tuleks tõsta. Äh, Fraga raportis äh, räägitakse äh, loomatervises, toiduohutusest kalandustoodete puhul, mis on imporditud Gröönimaalt toodud tulevad kas Gröönimaa kolmes riikides, need puudutavad üheksakümmend protsenti Gröönimaa ekspordist. ja on väärt kakssada viiskümmend üks miljonit eurot. ja mõte on kohaldada ühenduse standardeid Gröönimaale ja laiendada äh, kalandustoodete turgu ning kõrvalsaaduste turgu kuid pole kokku lepitud veel äh, sobivas õiguslikus aluses ja seetõttu me arvame, et komisjon on teinud äh, head tööd äh, kokkuleppe saavutamise nimel, kuid samas on siiski kalanduskomisjon veel vastupidisel seisukohal, ma loodan, et see probleem lahendatakse, nii et Gröönimaa saaks ära kasutada seda erikorda, mis talle ette nähtud tänan, härra Sanchez-President, järgmisena proua Tantšila. tänan, president. ma õnnitleksin nelja raportööri eh, tehtud töö eest kalandussektori teemade kallal ühenduse meetmed kalanduspoliitika rakendamiseks eh, kujutab endast olulist rahandusmehhanismi selles tegevusvaldkonnas ja neid meetmeid tuleb pidevalt kohandada äh, muutunud olukorrale ja nõuetele. Need äh, vahendid äh, on rahandus, rahastamisprojektid, teadmete kogunemine, teadmed, teaduslikud uuringud ja ühise kalanduspoliitika rakendamine kalandus peab olema korraldatud kaasaegse teaduslike andmete alusel, mis puudutab nii kalavarusid kui ka kehtivaid määrusi. tänan, proua Tantšila. rohkem sõnasoovi ei ole ja ka vaba mikrofoni voorus sõnasoovijaid ei ole, annan kohe sõna volinik Damanakile ma tahaksin äh, pakkuda lühiselgitusi äh, vastuseks teie poolt öeldule. viidates nüüd äh, kalandusalasele partnerluslepingutele, me püüame meie reformi ettepaneku raames tagada nende kalandusalaste partnerluslepingute hea jõustumine ja et sellest saaksid kasu ka kohalikud elanikud kuni pole uut ettepanekut äh, kalanduslepingute uue põlvkonna jaoks, me üritame äh, olemasolevat olukorda parandada. sellega ma tahan öelda, et me püüame teha kõik selleks, et tagada äh, komoridega sõlmitud lepingu korralik jõustamine ja tagada sellest ka kasu kohalikele elanikele vastuseks mainitud probleemidele äh, seoses parlamendi kaasamisega ja parlamendiliikmete teavitamisest nende lepingute sisu kohta. komisjon on edastanud kogu info ka piiratud kasutusega teabe parlamendile ja kavatseb seda teha ka edaspidi. Äh, rääkides tehnilistest ülemikumeetmetest ja proua Grilli raportis, ma mõistan, et on tekkinud mitmeid murepunkte ja mure seisneb selles, et me äh, soovime pikendada praegu kehtivat määrust, me olime sunnitud selleks, sest me peame ära ootama reformi lõpuleviimist, kuid ma mõistan, et te kutsute meid üles rakendama meetmeid, et määrus, uus määrus öö, äh, äh, jõustuks enne aastat kaks tuhat viisteist. ma ei saa teile seda lubada, kuid ma ütlen, et me teeme kõik selle nimel, et kiirendada uue määruse koostamise protsessi ja ka reformi põhimääruste rakendamist, et eh, liikmesriikidele anda mm, lisapädevusi tehniliste meetmete osas. järgmine küsimus, mis puudutab finantsmäärust. ma loodan, et me saavutame kokkuleppe esimesel lugemisel sest see oleks äärmiselt hea äh, selle määruse jõustamiseks tulevikus. Äh, Gröönimaast rääkides tahan veel kord rõhutada, et me püüame leida äh, selle ettepaneku õigusliku alusele lahenduse. komisjoni jaoks on äärmiselt oluline edasi liikuda sisulistes küsimustes, sest head suhted Gröönimaaga on meie jaoks esmatähtis prioriteet poliitikas ja ma kordan veel kord, et komisjon püüab kaasa aidata kompromissi leidmisel nõukogus. tänan, volinik äh, Damanaki. nüüd saavad äh, sõna lõppsõnaks äh, raportöörid. härra Kapula Santos, kaks minutit, palun. tänan kõigepealt äh, sooviksin tänada kolleege heade sõnade eest. mul on raportöörina nende üle alati hea meel. kuulasin ka seda, mida ütles äh, komisjon ja võtan arvesse komisjoni seisukohta Euroopa Liidu liikmesriikide kaasamisel, et saavutada meie poolt soovitud eesmärke. tänan kolleeg Kapula Santos, nüüd järgmisena kolleeg äh, Ferreira, palun. tänan, president. ka mina soovin tänada neid, kes äh, kommenteerisid ja tulid kohale siia saali niivõrd hilisel tunnil. mis puudutab minu raporti teemalisi kommentaare, siis äh, muudatusettepanekud, mis me esitasime, ei sea küsimärgi alla seda, milles lepiti kokku triloogis, on äh, võimalik tõesti jõuda kokkuleppele ja tänan äh, kolleege, kes käsitlesid neid muudatusettepanekuid. nagu osad kolleegid ütlesid, siis nende muudatusettepanekute mittevastuvõtmine ei oleks äh, kooskõlas äh, Euroopa Liidu seniste seisukohtadega finantsmeetmed on äh, väga oluliseks teemaks, aga tahaksin mainida ka tehnilisi üleminekumeetmeid, seoses nendega olema esitanud äh, muudatusettepaneku, mis äh, võimaldaks lahti saada negatiivsest diskrimineerimisest. seda rakendatakse väikesemahulise kalapüügi osas Portugalis. kalanduslaevastik on näidanud oma võimekust olemasolevate ressursside kasutamisel, see puudutab näiteks merikeelt ja ükski teaduslik äh, info ei õigusta sellist diskrimineerimist ja samadel põhjustel tahan lõppsõnas öelda, et me toetame Iiri ja Šoti kolleegide ettepanekuid sama raporti osas. suur tänu, härra Ferreira, nüüd kolleeg Greje, kaks minutit. härra president ja ma üritan tõesti rääkida aeglasemalt. ma tänan kolleege nende sõnavõttude eest äh, mis olid äh, raportit toetavad, see puudutab, äh, see vastab ka aruteludele, mis meil olid kalanduskomisjonis. tänan äh, volinikku. Nende meetmete eest, mis puudutavad võrgusilmade suurust meetmed on omavahel tugevalt seotud ja kohati ei ole siin liikmesriigid esitanud piisavalt andmeid. ja sarnaselt eelkõnelejaga tahan äh, komisjoni tähelepanu juhtida sellele, et tegemist on kiireloomulise küsimusega, meil tuleb olemasolevad meetmed ja ettepanekud ülikiiresti üle vaadata, me ei saa ära oodata ühise põl-, kalanduspoliitika reformi vaid tuleb kiiremini tulla ettepanekutega välja. Euroopa Liidu institutsioonidel on olnud hea koostöö kalandussektoris ja ainult niimoodi saame me ka tulevikus luua ühise kalanduspoliitika, millel oleks piisavalt vahendeid ja mis oleks majanduslikult äh, ennast tõestav ka tulevikus tänan ja lõpetuseks äh, saab sõna kalanduskomisjoni esinaine proua Fraga STV-s. tänan, härra president. tahaksin tänada volinikku vastuse eest, äh, mis ta mulle andis. tänan teda valmisoleku eest äh, muuta õiguslikku alust. ma loodan, et nõukogu siis ka teeb äh, vastavad omapoolsed otsused. täheldasin et äh, me kõik äh, soovime Euroopa Liidule ja Gröönimaale soodsat äh, kokkulepet. Äh, selle arvamusel on ka kalanduskomisjon ja kindlasti leiame me lahenduse nüüd ka õigusliku aluse küsimusele. mul on hea meel, et me oleme jõudnud äh, nii kaugele ja loomulikult on oluline antud teemaga tegeleda homme peame tõesti näitama head tahet üles ja ma juba mainisin, et tegemist on äh, esimese lugemisega, nii et tänan äh, komisjoni valmisoleku eest äh, koostööks ja tänan ka kõiki kolleege, kes mind toetasid seoses selle raportiga. jääb üle nüüd ainult loota, et nõukogu äh, tõesti ühineb äh, meie seisukohaga. see on väga oluline. siinkohal äh, tänan ka parlamendi õiguskomisjoni ja õigustalitust. tänan, proua Fraga. STVs käesolevaga on lõppenud ühine arutelu, mis hõlmas nelja kalandusraportit ja hääletus kõikide raportite osas toimub homme kaksteist null null, austatud kolleegid, järgmine istung algab homme kell üheksa, kestab kolmeteistkümneni ja sealt edasi äh, kella viieteistkümnest kella kaheksateistkümneni ka